kallid kolleegid, teen teile ettepaneku koosolekuga alustada. tere kõigile. tahaksin kõigepealt õnnitleda kogu südamest kõiki siin viibivaid liikmeid, nii neid, kes on siia uuesti valitud, kui ka neid, kes on siia esimest korda valitud, ma näen siin tervet äh, rida juba tuttavaid nägusid ja soovin tere tulemast ka uutele liikmetele. ja äh, nagu te näete, mul on väga hea meel siin tervitada äh, ka põhiseadusküsimuste komisjoni äh, personali, kes aitab meil seda tööd läbi viia ja esimees tervitab äh, ka tõlke. seega artikkel neliteist lõige üks kodukorras annab mulle teise äh, aseesimehena õiguse ajutiselt juhatada seda koosolekut kuni uue esimehe valimiseni. seega kuulutan selle koosoleku avatuks. tuletan teile meelde, et meie eesmärgiks on siin valida juhatus valides esimehe ja aseesimehed vastavalt kodukorra kahesaja neljandale artiklile. nüüd läheme kohe esimehe ja siis seejärel aseesimeeste valimise juurde. ma tahaksin teile lugeda ette asendusliikmete nimekirja äh, kes osalevad hääletusel. rahvapartei on meile teadu andnud, et järgnevad asendusliikmed osalevad hääletusel ja kolm asendusliiget on järgmised proua Pilar Ajuso, proua Ivana Maletitš, proua Vivian Reding, kes asendavad härra Arias Kanetet, härra Elmar Plokki ja härra Sarjus Volskit. tahtsin küsida, kas äh, mõni teine asendusliige öö, äh, on siin täisliikmeid asendamas hääletusel, kui ei ole, siis küsin kolleegidelt, kas teil on kaasas hääletuskaardid, meil on neid vaja võib-olla kasutada. ja enne kui läheme hääletuste juurde, palun äh, öelge, kas teil on vaja asenduskaarti, ei ole, siis saame hääletusega edasi minna ja äh, ta kinnitame, et kvoorum on koos selleks, et äh, minna hääletuse juurde, meid on üks neljandik siin koos, seega räägin teile nüüd ka kandidaatidest. kas äh, fraktsioonid soovivad esitada oma kandidaat, härra Schöpflin, palun. Like aitäh, ka mina tahaksin siin tervitada kõiki liikmeid Rahvapartei nimel. tahaksin esitada äh, proua Danuta Hübneri AFCO komisjoni esimehe kohale. aitäh. ma tahtsin küsida proua Hübnerilt, kas ta on selle kandidatuuriga nõus. jah, olen nõus. kas mõni teine fraktsioon soovib esitada oma kandidaadi? kui teisi kandidaate ei ole, siis meil on Rahvapartei poolt esitatud kandidaat, kes täidab kõiki eeltingimusi, ta on komisjoni täisliige ja ta on täitnud ka finantshuvide deklaratsiooni, sest need on need kaks nõuet, mis kandidaadile esitatakse. meil on ainult üks Rahvapartei kandidaat, seega proua Danuta Hübner ja ma teen teile äh, ettepaneku, nagu see traditsiooniks on, et kui on ainult üks kandidaat, siis hääletame üldise heakskiiduga, aplodeerime, kui te olete nõus. aitäh, kallid kolleegid. õnnitlen seega proua Danuta Hübnerit kes valiti üldise heakskiiduga parlamendi põhiseaduskomisjoni esimeheks ja kutsun ta nüüd siia ette esimehe kohale, aitäh! Uh, just thank you very much uh... aitäh et te mind usaldasite ja läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on ülejäänud juhatuse valimine, aseesimeeste valimine. nagu te teate, siis meil on võimalus valida neli aseesimeest, valin kõigepealt esimese, esimene neist äh, on siis usaldatud kuue fraktsioonile. aitäh, õnnitlen esimeest valimiste puhul ja kuue nimel esitan proua Barbara Spinelli kandidaadiks, kes on töötanud Euroopa ühendamise nimel ja kes on ka põhiseadusküsimuste ja inimõigusküsimuste eestvedajaks. aitäh kas esimese aseesimehe kohale on teisi kandidaate? kui ei ole, siis palun proua Spinelli öelda, kas ta on selle kandidatuuriga nõus. jah, olen nõus, aitäh. aitäh, meil on ka siin ainult üks kandidaat, nii et saame üldise heakskiiduga hääletada, aplodeerime aitäh, õnnitlused. nüüd läheme teise aseesimehe valimise juurde. see koht kuulub sotsialistidele. palun, teil on võimalus esitleda oma kandidaati. aitäh aitäh, äh, ütleb proua Presso sotsialistide poolt samuti õnnitlen esimest tagasivalimise puhul ning tahaksin sotsialistide fraktsiooni nimel esitada Petro Silva Pereira teise aseesimehe kohale. kas äh, on teisi kandidaate teise aseesimehe kohale? ma kas Äh, proua Spinelli tuleb meie juurde siia, jah. muidugi ma eksisin, ei. ma eksisin. väga kahetsusväärne, ma peaksin ütlema iga kandidaadi kohta, et kõik nõuded on täidetud. meil on sama olukord nagu enne, meil on üks kandidaat, võib-olla saame ka nüüd aplodeerida nii et äh, Pedro Silva Pereira, palun tulge siia laua taha. ja nüüd palun minna edasi kolmanda aseesimehe valimisega. kandidaati esitleb ECR-i fraktsioon härra Messerschmidt jah, mina tahaksin esitada härra Ujazdovski kolmanda aseesimehe kohale. aitäh, küsin härra Ujazdovskilt, kas ta on oma kandidatuuriga nõus? olen nõus, selge, kas kolmanda aseesimehe kohale on teisi kandidaate? kui ei ole, siis aplodeerime samuti, kui te soovite kandidaati toetada see on tehtud. kas meil on siin veel mõni tool järel? on. kolmas aseesimees on samuti palutud siia poodiumile ja viimane neljas aseesimees, see koht on Rahvapartei pädevuses, palun. aitäh, härra Schöpflin rahvapartei tahaks esitleda härra Paolo Rangeli kandidatuuri neljanda aseesimehe kohale. aitäh, Paolo, kas sa oled sellega nõus? kas on teisi kandidaate neljanda aseesimehe kohale, kui ei ole, siis saame ehk jälle aplodeerida, siis on kõiki võrdselt koheldud. aitäh, Paolo, kui sinu jaoks on veel üks tool üle, siis palun tule siia poodiumile ja muid päevakorrapunkte ei ole. muude küsimuste all on kaks punkti järgmine. esimene tavaline koosolek toimub kahekümne teisel juulil pärastlõunal ja tahaksin veel öelda, et meil on komis-, teiste komisjonidega teatud kattumusi ja meie sekretäriaat töötab selle kallal ja teine punkt on ECR-i palve sõna võtta. palun annan sõna ECR-ile. komisjon. Chciałbym zasygnalizować e, potrzebę zmiany regulaminu Parlamentu Europejskiego proua eesistuja, ma arvan, et me peaksime Euroopa Parlamendi kodukorda muutma. kui me räägime Euroopa Komisjoni presidendi valimisest, mina olen veendunud selles, et valimised on Euroopa Parlamendi kõige suurem saavutus vabad, nimelised ja avatud valimised ainult see on vastuvõetav üldsuse silmis ning me soovime tutvustada oma projekti kodukorra muutmiseks, kuid sellega tuleks tegeleda veel enne Strasbourgi täiskogu. see, sinna on ainult mõned päevad aega me oleme avatud kõikidele ettepanekutele. Eh, aitäh, mingit arutelu me ei hakka siin pidama. võtsin teie märkust arvesse ja sellega on meie koosolek lõppenud. kohtume eh, kahekümne teisel juulil kell kolm ja vahepeal leiab ilmselt aset ka koordinaatorite koosolek, aga sellest anname teile teada.